et äh, tal ei ole kahe nädala vältel õigus parlamendi saa-, äh, tööruumidesse siseneda. kõik täiendavad muudatused leiate käesoleva istungi protokollist.